meid seisukohti Hiina võimudega erinevates valdkondades ning oleme ka koos tegutsenud, aga on palju teemasid, millest me oleme peamiselt rääkinud, aga mitte midagi teinud. peamiselt äh, puudutab see majandusvaldkonda. Hiina on ülivõim äh, majanduslikult, poliitiliselt, äh, sõjaliselt, see on ka tehnoloogiline liider, ka ettevõtluses on ta paljuski liider seega ei ole mingisugust äh, mõtet näha Hiinat arengumaana. arengumaa ta äh, mitmes mõttes loomulikult on, aga võttes äh, arvesse tema võimu maailma majanduses tänapäeval, on meil täielik õigus oodata vastastikust. seda me ootamegi hiinlastelt, strateegilist partnerlust, mis vas-, põhineb vastastikusel äh, vastastikusel turule juurdepääsul näiteks. Euroopa komi-, ülemkogu palus ka, et komisjon tuleks välja konkreetsete ettepanekutega selle kohta, kuidas parandada majandussuhteid Hiinaga. selle kallal ka praegu töötame. näiteks koostame praegu riigiabireeglite süsteemi kolmandate riikide jaoks, nagu te teate, meil on väga karmid riigiabireeglid Euroopa Liidu siseste hangete jaoks aga seesama süsteem ei kehti kolmandate riikide jaoks ning see tekitab probleeme. me soovime tagada võrdsed võimalused. konkurents on tõsine, aga see ei tohiks olla kõlvatu. seega me peame tagama, et meie siseturg oleks avatud kõigile, aga õiglaselt. me ei saa lubada kõlvatut konkurentsi Euroopas nagu president Tusk varem juba ütles, oot-, äh, eeldame me ka, et meie investeeringute lep-, äh, kokkuleppe läbirääkimised äh, viiakse lõpuni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, see on ääretult tähtis. me soovime, et meie vastastikused investeeringud õitseksid. samuti soovime me, et hiinlased austaksid meie geograafilisi äh, äh, näidikuid äh,, mille üle räägime praegu läbi nagu öeldud, daamid ja härrad, me oleme strateegilised partnerid, töötame koos erinevates valdkondades, eriti majanduses, eh, aga peame me oma koostööd tõsiselt parandama, selleks et tagada võrdsed võimalused, eh, et Euroopa ettevõtted saaksid Hiinas teha sedasama, mida Hiina ettevõtted Euroopas. ma olen nõus ning kokkuvõtteks äh, ülemkogu president härra Donald Tusk, palun. aitäh, härra president. kaks märkust ainult. üks selgitus kõigepealt, armas Maria, see ei olnud viimane ülemkogu enne Euroopa Parlamendi valimisi. üsna tõenäoliselt kohtume veel ka aprillis, et rääkida Brexitist. ja kindlasti kohtume üheksandal mail Sibius. et rääkida seal pikaajalisest Euroopa Liidu strateegiast, see saab olema küll mitteametlik kohtumine, aga siiski. räägime väga tähtsatest teemadest ning härra Farage'ile. härra Farage Te tõite välja kirglikud argumendid teise referendumi vastu. aga tõsiasi on see, et teine referendum toimus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, esimene toimus tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal. ja siis suur enamus Briti inimestest otsustas, et Ühendkuningriigi koht on Euroopa Liidus Teie leidsite kolm aastat tagasi, et peaks korraldama uue referendumi selleks, et tühistada eelmise referendumi tulemus. seega olge palun ka nüüd järjepidev. aitäh. Thank you very much, Mr President. aitäh, härra president. arutelu on lõppenud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 jätkame nüüd meie aruteluga ja päevakorras on meil nüüd ühisarutelu, mis puudutab liikuvuspaketti, täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektorisse. Ähm, Külloneni raport, maksimaalne ööpäevane iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine, Wim van de Kamp, autoveosektori muutustega kohanemine, äh, härra Ertogi raport ja nüüd saab sõna proua Küllonen lugupeetud juhataja, head kolleegid. saagaga on jõutud nüüd teatud hetke ja meilt nõutakse selgroo näitamist, et me suudaksime seista nende mõtete taustal, millest paar aastat tagasi hakati rääkima autoveo valdkonnas, mis puudutavad teatud reegleid ning äh, õiglasi äh, ja sotsiaalselt hästi sätestatud äh, olukorras sõidukijuhtidega seoses tööturul. me oleme üsnagi rasketes tingimustes läbinud seda teed, kompromisse on suudetud luua, osa inimesi leiavad, et kompromissid on äh, liiga kaugele läinud, liiga kaugele reguleeritakse olukorda ja teiste arvates jällegi reguleeritakse liiga vähe, ehk siis oleks vaja veelgi rangemaid äh, mängureegleid. kompromisside tulemused on väga harva sellised, mis oleksid äh, kõigile äh, sobivad, me ei ole siin mitte kommipoes, vaid me oleme õigusloojad, kes peavad reguleerima auto, sõidukijuhtide olukorda ning tagama äh, siis ka reeglitele põhinev äh, turg, kus äh, ausad tegutsejad suudavad tagada ettevõtetele vajalikku mänguruumi. väga huvitav on olnud seda arutelu jälgida, kuigi on väidetud, et meil ei ole kompromissi, mida saaks hääletada, meil on kompromiss, aga ilmselgelt jääb selline mulje, et see on osadele liiga raske, liiga raske alla neelata, et mängureeglid äh, autoveoturul oleks sellised, kus sõidukijuhte enam ära ei kasutataks ning meil ei oleks enam äh, varifirmasid, mis äh, ettevõtlust juhivad, mis ei vasta enam Euroopa mängureeglitele eesmärgiks oli lõpetada nii-öelda nomaadidena käitumise, sõidukijuhtidel on teatud õigused minna koju oma pere juurde või soovitud asukohta. see on ühes kompromissis, et selline lähenemine lõpeks ning et sõidukijuhtidel tekiks õigus minna, pöörduda tagasi kas koju või kokkulepitud punkti, milles ettevõte või tööandjaga on kokku lepitud sama töö eest äh, pidi saama sama palka, väga pikalt oleme me jõudnud äh, sellise tulemuseni, kus autoveosektoris makstakse sama töö eest sama palka. aga ka see ei tundu olevat vajalik, osad soovivad, et lähetatud töötajate direktiivist lähtuvalt äh, tegu, rakenduvad reeglid esimesest tööpäevast peale. siin on teatud sotsiaalseid aspekte, mida on võimalik põhjendada, aga see võtab ära selle paindlikkuse, millest lähtuvalt mängureegleid jälgides oleks olukord selline, et sõidukid ei oleks tühjad või pooltühjad siis, kui tekib liikumine, kui liigutakse Euroopa teedel. mis puudutab varifirmasid, siis nende ka seonduv eh, ebaseaduslik eh, kabotaaž ning eba, selle, nende reeglite ärakasutamine eh, oleks vaja saada korraldatud ning jõustamisreeglid kogu paketis tervikuna peaksid selle tagama, sama mis puudutab ka sõidumeerikuid ning järelevalvet teedel kõige selle kaudu oleks võimalik see tagada. kompromiss on olemas ning tehakse tööd selle nimel, et kompromissi üle hääletamine takistada, aga loodame, et meil on piisavalt lei-, selgroogu ja leida lahendused ning tagada õiglased mängureeglid sõidukijuhtidele ja ettevõtted saaksid õiglaste reeglite alusel konkureerida. suur tänu järgmisena härra Vandekamp, palun neli minutit. austatud president, suur aitäh! lisaks sellele, mida proua Küllane juba ütles, võin ma ka omalt poolt kinnitada, et äh, liikuvuspakett äh, on integreeritud pakett, äh, mis hõlmab endast lähetamist, kabotaaži, sõiduaegu, puhkeaegu ja me oleme viimastel nädalatel ja päevadel näinud, et tegemist on väga keerulise teemaga, sest see puudutab Euroopa Liidu ühtse turu olemust. Ehm, minu äh, raport, mis puudutab äh, puhkeperioode ja sõiduaega, äh, keskendun ma autojuhtide töötingimuste parandamisele ja me ei räägi mitte ainult igapäevastest puhke- ja tööaegadest äh,, ei, me pigem eh, tegeleme nädalavahetuse ja öiste puhke- ja sõiduaegadega. ning eh, väga oluline on see, eh, kus juht oma puhkeperioodi veedab nagu me oleme näinud Euroopa teedel, siis sageli veokid pargitakse ebaseaduslikult, äh, peatumiskohtades ei ole äh, sanitaarrajatisi, toidu valmistamisvõimalust ja seda me püüamegi Euroopa Liidu poolelt parandada. sellega seonduvalt me äh, tunneme ka Luksemburgi Euroopa Kohtu toetust, sest et nemad on öelnud, et Ehm, puhkusperioodi ei ole võimalik enam kabiinis viita ja me püüame seda olukorda lahendada. Ehm, me eh, keelame selle, kuid me pakume välja ka piisavalt pika üleminekuperioodi. veel üks oluline aspekt siin eh, raportis puudutab seda perioodi, eh, millal sõidukijuht koju pöördub. meie ei taha näha nomaadilist eluviisi, kus sõidukijuhid on üle nelja nädala kodust eemal korda nelja äh, nädala jooksul peaks nad siiski koju pöörduma ning äh, lühikene nädalavahetuse puhkuseperiood on see, mida äh, tuleb teha piisavalt varustatud parkimisaladel ja bussijuhid. Te teate vägagi hästi, proua president ka, et reisijad ei ole kaup ja seetõttu me oleme bussijuhtide regulatsiooni äh, natukene paindlikkust ette nähtud, mitte kuusteist tundi, nagu nõuti, vaid oleme taganud suurema paindlikkuse mm, kaheteist päeva reegli kontekstis. austatud president, selle äh, raporti ja teiste raportite oluliseks osaks on ka jõustamine. proua Küllönen mainis seda juba ka me teeme omalt poolt kõik selleks, et esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend neli oleks võimalik äh, kasutusele võtta arukad sõidumeerikud ja loomulikult tuleb tegeleda ka äh, varifirmade küsimusega ja me peame selle lahendama. Äh, proua president, mõne sõnaga ka lähetamisest ja kabotaažist. me peame tagama, et liiga ranged reeglid ei takistaks paindlikkust ühtsel turul. praegusel hetkel on äh, sõidukijuhtidest puudus, äh, on umbes viis tuhat vaba ametikohta. seda äh, probleemi, tööjõuprobleemi on võimalik parandada, tagades head töötingimused ja paindlikkuse suur tänu ja nüüd neljaks minutiks härra Ertug. suur aitäh, austatud president, austatud kolleegid. kõigepealt äh, tahaksin rääkida sellest, äh, mida eelkõnelejad juba ka mainisid. nimelt tahan rääkida asjaolust, et Euroopa maanteedel on selline olukord valitsemas, mis ei ole jätkusuutlik ja see ei ole jätkusuutlik ka nendele riikidele ja piirkondadele, äh, kus ei ole piisavalt taristuid, aga ka nendele, äh, kes igapäevaselt äh, maanteedel oma tööd peavad tegema, kaugel oma kodumaast ja perekonnast ja see loomulikult äh, panustab ka sellesse, millest räägiti, nimelt sellesse, et see äh, elukutse ei ole enam atraktiivne inimestele, me ei räägi siin ainult rahast. kui vaadata äh, keskmist palka, eriti just Kagu-Euroopas, siis nad on, see palk on keskmisest kõrgem, aga sellele vaatamata on sõidukijuhtidest puudust ja mis seetõttu ei ole probleem ju palgas. Äh, see on tingitud kõik sellest, et töötingimused on halvad äh, kui kolm kuud peab olema äh, sõidukijuht tööl selleks, et ühe kuu ainult kodus saab veeta ja siis jälle kolmeks kuuks peab ära minema, ei ole kellelgi enam tahet seda tööd teha. ja Euroopa Komisjon on vägagi õigesti teinud, et ta on nüüd selle liikuvuspaketi number üks äh, lauale toonud ja nagu kolleegid juba ka mainisid väga õigustatult, äh, räägime me siin sellest, et me kujundaksime selle sektori Euroopas ümber selliselt, et see sobiks äh, ühtsele turule, et oleks tagatud juurdepääs, aga äh, tuleb tagada ka see, et need, kes sotsiaalsele dumpingule oma ärimudelid on üles ehitanud, et need äh, ei saaks enam tegutseda. meil on selline olukord, juulis eelmisel aastal me hääletasime äh, juba e, ja kõik kolm toimikut lükati tagasi ja nüüd on juba pea aasta mööda läinud sellest ajast alates äh, ja nüüd me oleme tegelenud selle teemaga, me oleme fraktsiooni üleselt läbirääkimisi pidanud äh, ja me oleme ka kompromissid lauale toonud kompromissid ja otsused on sellised, mis loomulikult kõigile ei meeldi, aga see ongi kompromissi olemus ja äh, seetõttu on väga hea, et pärast kolmandat detsembrist äh, kui äh, nõukogu jõudis üldisele lähenemisele enamushääletusega, on meil nüüd jälle võimalus sellelt aluselt ähm, tööd jätkata ja ähm, lahendusi ähm, välja töötada. ja nüüd kasutatakse kodukorra põhiseid trikke selleks, et seda tööd õõnestada. me me peame oma töö lõpule viima, sajad tuhanded sõidukijuhid ootavad meilt seda. Äh, meil on vaja aidata tõsiseltvõetavaid ettevõtteid, nemad ootavad seda seadusandlust. Äh, mis juhtub siis, kui see seadusandlus äh, vastu võetud ei saa? see tähendaks seda, et maanteedel valitseb endiselt ebaselge olukord on teatud liikmesriike, eh, mis ühepoolselt meetmeid tarvitusele võtavad, eh, aga seetõttu me kutsumegi veel kord üles eh, seda kompromissi toetama. minu raport autoveosektori muutustega kohanemine ja kabotaaž, mis seal sees on? meie tahame et seitsme päeva jooksul kolm kabotaaži äh, manöövrit oleks võimalik äh,, me oleme tahtnud seda reeglit muuta, sest et see ei ole varasemalt olnud võimalik äh,, me leidsime siis lahenduse sellele probleemile, mida Ida-Euroopa riigid ka toetavad, niisiis summa summarum on tegemist hea lähenemisega äh,, mis tuleks ka vastu võtta, aitäh! suur tänu! ja nüüd tööhõivekomisjoni nimel härra Pahv, palun üks minut. Äh, suur aitäh, mina tahaksin tänada tööhõivekomisjoni äh, äh, liikmeid, kes on teinud väga head tööd nende raportite kallal, kuid kahjuks võeti meid pantvangi Mm, ma ei taha sisulise poole pealt rääkida, kolleeg, kolleeg Küllonen, kolleeg Vanden Kamp ja Strug on teinud eh, seda piisavalt, tutvustanud sisu poolt. Eh, mina tahaksin välja tuua selle eh, vastutustundetu ol-, olukorra, kus me praegu oleme. kas me tahame selle paketi hääbuda lasta, ma arvan, et selline valik oleks vastutustundetu Äh, see oleks vastutustundetu nende inimeste suhtes, kes äh, päevade kaupa meie maanteedel tööd teevad. Äh, vastutustundetu on lasta jätkata olukorral, kus endiselt on seadusandluses lünkasid, mida on võimalik kurjasti ära kasutada ma usun, et äh, me peame äh, ka ebaselge olukorra seoses väikese tarbesõidukitega lõpetama ja loodetavasti järgmisel nädalal, kallid kolleegid, saame me vastutustundlikult äh, käituda ja selguse majja tuua selleks, et selgus valitseks ka meie maanteedel, aitäh! suur tänu ja sama komisjoni nimel proua Diabalova, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja mina isiklikult olen täna väga pettunud, me oleme lasknud käest suure võimaluse vastu võtta olulisi otsuseid Euroopa majanduse nimel. me ei ole täitnud oma ülesannet poliitikutena, täna pidime me kehtestama reeglid, mis on vajalikud äh, suure liikuvuse osas äh, transpordisektoris, meil on vaja neid reegleid selleks, et kaitsta oma sõidukijuhte ning ettevõtteid ebakindluse eest me ei taha, et iga liikmesriik oma reegleid ja rakendusreegleid raken-, kehtestaks, me oleme lasknud käest selle võimaluse, selle asemel, et olukorrale reageerida, oleme me astunud sammu tagasi. siseturg tugineb transpordile, kaubad peavad saama ületada meie piire, reegleid äh, vajavad rakendamist, seega kolleegid, me peame poliitikast kõrgemale tõusma ning äh, tulema ainsa õhusa lahenduseni, kompromissini. homme, järgmine nädal on meil ainus võimalus, see on meie vastutus, sellepärast me olemegi siin, et äh, seda vastutust kanda. ja nüüd komisjoni nimel härra Vella, palun. vabandust sinise kaardi küsimus proua Diabalovale, kas te olete valmis sellele vastama, palun, härra Kraamer. Te kritiseerisite meid siin täna esmaspäeval, esitati tuhat kuussada muudatusettepanekut, meil oli kaks tundi aega, et nendele reageerida, sest siis la-, öö, äh, kukkus uute muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. viieteist aasta jooksul siin parlamendis ma ei ole kunagi midagi sellist näinud, see on täiesti demokraatia vastane. mis juhtub järgmisel nädalal, loomulikult üritame me leida kompromisse, aga sellele on töötatud praegu vastu, minu arvates on õige, et see edasi lükati ka kahe tunni jooksul, pidin ma lugema läbi tuhat kuussada muudatusettepanekut ja nendele reageerima, see on demokraatia vastane. proua Diabalova, palun. hea kolleeg, mina olen esimene, kes sooviks lihtsat ja selget hääletust aga praegu me vastutame selle olukorra eest, vastutame sõidukijuhtide ja ettevõtete eest, nad on juriidiliselt ebakindlas olukorras isegi kui me oleks pidanud kogu öö veetma hääletamiseks, oleks see meie vastutus, mida me oleks pidanud kandma. ja nüüd härra Vella, palun. suur aitäh, austatud president, kallid parlamendisaadikud, volinik Bulš tahaks kõigepealt vabandada selle eest, et ta täna siin olla ei saa. jah, loomulikult liikuvuspakett on poliitiline prioriteet komisjoni jaoks ja eriti just volinik Bultšile. aga äh, ta äh, pidi osalema mitteametlikul äh, transpordinõukogul, mis Bukarestis praegu aset leiab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuus, kui komisjon võttis vastu esimese osa liikuvuspaketist, püüdis ta parandada esmajoones maanteesektori töötingimusi ning teiseks eh, püüdis tagada õiglast konkurentsi ning eh, hoida ära eh, ühtse turu fragmenteeritust, mis oli tingitud koordineerimata riigipõhistest reeglitest ning kolmandaks taheti vähendada halduskoormust operaatoritele ning tagada suunatumad kontrollid digiteerumisele ülemineku teel ja alates sellest ajast oleme me palju juba saavutanud ja ma tahaksin tänada teid, eriti tahaksin tänada just kolme raportööri, proua Killaneni, härra Van de Kampi ning härra Ertugi, kes on selles protsessis oluliselt asjadele kaasa aidanud juba algusest peale me teadsime, et sellest saab maraton ja mitte sprindivõistlus. panused on kõrged ja seetõttu äh, oli vältimatu äh, pikk äh, periood, mille jooksul äh, nende teemadega tegeletakse. nõukogus jõuti kolmandal detsembril eelmisel aastal kokkuleppele ja võttes arvesse ka raportööride ja variraportööride tehtud tööd siin kojas, oleme meie nüüd jõudnud kompromissile lähedale selle väga olulise paketi osas, mis puudutab maanteetransporti. maanteetranspordisektoril on vaja läbimurret, vedajad ja sõidukijuhid vajavad stabiilsust lähiaastateks Äh, ja äh, sektor ei saa enam kauem äh, lahendusi oodata parlamendi kiire kokkulepe ja heakskiit näitaks, et te olete ka huvitatud sellest, et selles sektoris asjad korda saaksid Äh, oluline on jõuda olulistel teemadel lahendustele, näiteks võitlus varifirmade vastu, äh, tihendatud koostöö riiklike äh, ametiasutuste vahel, digiinstrumentide parem ärakasutamine, näiteks takograafid, elektroonsed ähm, dokumendiregistrid ning proportsionaalsed reeglid väiketarbesõidukitele. ja Euroopa Parlament on viimastel aruteludel saanud äh, keskenduda lahtistele küsimustele, milleks on kabotaažireeglid, äh, puhke- ja sõiduajad ning äh, ka Lex Specialis lähetamisreeglite ellurakendamisel maanteetranspordi sektoris kompromissettepanekud äh, on hästi tasakaalus ja võtavad üldiselt arvesse komisjoni ettepanekut seoses paremate töötingimustega, vähema halduskoormusega ettevõtete jaoks ja äh, selles äh, võetakse arvesse ka suuremat digiteerimist. aga komisjonil on üldine reservatsioon siiski, kuid me jätkame konstruktiivseid arutelusid, et kokkuleppele jõuda nendes olulistes küsimustes. me saame toetada kõiki muudatusettepanekuid, mis säilitavad tasakaalu tasa, transporditeenuste osutamise vabaduse, paremate töötingimuste ja halduskoormuse vähendamise vahel mõned olulised küsimused seoses Lex Specialisega lähetatud töötajate osas. üldine lähetajate tööt-, töötajate direktiiv üle, kui see üle vaadati, siis võeti otsuseks, võeti otsus panna mm, paika eraldi meetmed maanteevedude kohta ja nüüd on komisjoni e, e, ettepanekust e, veidi kõrvale kaldutud, kuid see on siiski hästi tasakaalus, võtab arvesse sotsiaalseid õigusi ja üle, piiriüleseid transporditeenuseid ja raportöör toetab seda, see on kooskõlas üldise, ka nõukogu üldise lähenemisega. lisaks sellele lähetatud töötajate nõuete Äh, arvestamine peab olema võimalikult äh, lihtne ja tõhus ja seega me usume, et äh, proua Külloneni lähenemine on kooskõlas nende eesmärkidega. nüüd, mis puudutab sõidu ja puhkeaega. see on väga tundlik küsimus ja see seostub otseselt töötingimuste ja veoohutusega ettevõtja peab äh, saama äh, puhata oma pika puhkeperioodi kas äh, kodus või siis kuskil mujal mugavates tingimustes, mitte sõiduki kabiinis. lisaks sellele peab juhil olema turvaline, peavad tal olema turvalised puhketingimused ja see on hädavajalik, et seda tagatakse. komisjon toetab äh, uute turvaliste parkimisalade loomist ja seda ka Euroopa Liidu eelarve toetusel. ja seda on kavas teha Euroopa ühendamise rahastu kaudu ja selle kohta on ka saadetud selge sõnum möödunud nädalal ähm, ähm, kõik tingimused ei ole äh, praegu kohased, et neid äh, nõudeid täita ja nüüd olemegi välja töötamas äh, eritingimusi nende jaoks, aga eesmärgid jäävad samaks töötingimuste ja ohutuse Ähm, parandamine. nüüd, mis puudutab ligipääsu kutsealale ja turgudele. kabotaaži osas on mul hea meel, et raportöör, äh, raportöör on siin äh, säilitanud teatava mm, piirmäära teatud aja jooksul, nii nagu komisjon ka välja pakkus. kabotaaž äh, ähm, on olnud juba kaua aega arutelude keskmes ja siin tuleb leida tasakaal. sõiduk peab pöörduma tagasi äh, koduriiki, kuid sellega seoses peab üle vaatama ka ettevõtete äh, asutamise äh, tingimused. lugupeetud president, lugupeetud parlamendi saadikud, head kolleegid, ootan huviga meie arutelu jälgige äh, tähelepanelikult äh, erinevate mobiilsuspaketi osade vahelisi äh, seoseid. see on väga oluline kogu sektori töötajate ja Euroopa Liidu majanduse jaoks ja hääletus on äärmiselt oluline meie edaspidist tööd silmas pidades, aitäh. nüüd saab sõna Äh, kolleeg Lope Fontana, tööhõivekomisjoni esindajal. mul on väga kahju, et pärast kuudepikkust tööd ei ole me kokkuleppele äh, jõudnud ja äh, seetõttu rõhutaksingi, et me peame võtma arvesse erinevaid tingimusi, mis Euroopa Liidu turul valitsevad. me ei tohiks seda vaadata kui riikidevahelist vastandumist muidugi on oluline kaitsta äh, töötajaid, äh, tagada nende ohutus, seda me kõik muidugi ka soovime. siin oleme hästi edasi liikunud, küll me ei saa äh, liigselt üldistada, kasutada ebaseaduslikke vahendeid ja ka ettekäändeid protektsionismi nimel siin äh, tuleb endiselt kaitsta äh, teenuste vaba osutamise õigust, mis on esmatähtis. kui me soovime ühtsemat Euroopast, Euroopat sotsiaalses, territoriaalses, regionaalses mõttes, siis me ei saa tagasi minna ja luua tõkkeid äh, siseturule, mille saavutamine on olnud keeruline. nüüd äh, fraktsioonide esindajad äh, Rahvapartei nimel saab äh, sõna härra Teli, aitäh! aitäh teenuste e, ühisturg on olnud Euroopa e, majanduse jaoks e, tervikuna liikuma panev jõud. kahjuks liikmesriigid kohaldavad meetmeid erinevalt ja see on maanteevedude turgu ka lõhestanud ja siin tegelikult ei ole ka mingit edu saavutatud, riikidevaheline lõhe on pigem kasvanud ja siin on terve hulk meetmeid, mida ei ole võimalik üldse äh, jõustadagi. nõukogus olid üheksa riiki äh, vastu, üks erapooletu, aga siiski äh, kõik suruti läbi. nüüd on parlamendi kord, me räägime siin üldistest põhimõtetest, Euroopa väärtustest ja nii edasi, aga samas üks Euroopa Liidu sambaid ehk teenuste vaba osutamine ja ühisturg üldiselt saavad kahju, kui me selle paketi siin läbi surume, see ei saa olla Euroopa Liidu majandusele eh, edukas, kõik on, muutub kallimaks, teenused, kaubad kallimaks ja tarbijad peavad selle kinni maksma. me peame leidma rahulikult tõelise kompromissi, kus siis eh, nõukogu eh, peab ka saama oma seisukohti väljendada, aga nüüd on liiga eh, hilja, nüüd me oleme täiesti lõhestunud ja me ei jõua praegu kokkuleppele. meil on üle tuhande muudatusettepaneku, kuidas me oleksime üldse saanud need läbi vaadata ja mingit lahendust leida? me oleme aastaid lahendusi otsinud ja ma arvan, et me peame seda lihtsalt, eh, selle kõik edasi lükkama uuele parlamendi eh, koosseisule. aitäh, palun pidage kõneajast kinni, meil on väga palju eh, sõnasoovijaid. proua Ajala Senders, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindajana. üks minut, aitäh mul on kahju, et äh, volinik Pults ei ole siin kohal, ta oleks äh, pidanud siin siiski viibima. tänan äh, raportöör proua Küllaneni, kellega me tegime head koostööd koos kolleegidega selles küsimuses. eesmärgiks oli tugevdada praeguste sätete kont-, paremat kontrolli, aga oluline on just vältida diskrimineerimist ja olukorda, kus ksenofoobsed meeleolud süvenevad. juhid peaksid ka saama kontrolle lihtsustada, aga te kujutate e, ette, et nende jaoks on see keeruline, kui inspektorid e, peatavad need kinni ja küsivad igasuguseid dokumente see võib olla väga häiriv. me soovime ka vältida tühisõitude tegemist rahvusvaheliste vedude käigus, meil on tarvis juhtide jaoks äh, paindlikkust. Äh, kolleeg Sille poolteist minutit, jah, aitäh, kõigepealt sooviksin äh, tänada president Tajanit, sest ta võttis arvesse parlamendi mainet, ei saa lihtsalt edasi minna ja eh, nii, nagu eh, see välja paistis, eh, meil on, on tarvis siiski nõukogu tuge. poliitikas on tarvis kompromisside tegemise oskust. ja ma arvan, et kui me kompromissi, kompromissi tagasi lükkasime, siis me tegelikult ei, ei saa praegu tõhusalt edasi liikuda, mitte enne järgmist nädalat, aga tõenäoliselt mitte enne uut parlamendi koosseisu ja mobiilsuspakett üks, vastutav äh, äh, komisjon ei saanud äh, otsust teha, sellepärast et fraktsioonid olid niivõrd lõhena, lõhenenud, suurematel fraktsioonidel ei olnud isegi üldist positsiooni, mida nad oleksid ühtselt kaitsnud, isegi kui järgmisel kuul me samamoodi jätkame Äh, üht-teist siin äh, kosmeetiliselt äh, muudame, siis mida järeldavad kodanikud sellest, kas need, kas siis seda, et poliitikud ohverdavad ühisturgu, teenuste vaba osutamist teatud protektsionismi eesmärkidel, me lihtsalt ei taha sellist asja lubada, aitäh. E. proua Bilbao Barandica, üks minut, palun, ALDE fraktsiooni nimel, aitäh. veo, äh, maanteeveod on äh, Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks esmatähtis ja see äh, liikuvuspakett on väga oluline et kaotada ära killustatus, dumping, ebaaus konkurents meie ühisturul meil on tarvis äh, ühtseid lahendusi, mitte riigipõhiseid äh, lahendusi, mis on asja äh, veelgi hullemaks muutnud. seega ma toetan kompromisse, ettepanekuid. Need meetmed parandavad töötajate elu ja suurendavad ohutust. veod muutuvad tõhusamaks ja digiteerimine ja dekarboniseerimine ka annavad oma positiivse panuse tulevikus seega äh, äh, ka transpordisektoris on see kõik väga tähtis. Ähm, mm, siin ei ole tarvis mõelda ainult äh, selle peale, mida valijad meist arvavad, meil on tarvis ühtseid lahendusi ja kokkuleppeid. järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Telli. head kolleegid, juba kuid teeme me tööd, et parandada äh, töötajate äh, töötingimusi selles valdkonnas. Need äh, töötajad on lihtsalt pantvangi võetud oma riikide huvide nimel tegemist on meeste ja naistega, kes, kelle tööperioodid on väga pikad, nad ei näe oma peret, nad toevad, magavad parklates, mis on viletsas olukorras, mõned magavad ka oma veoki kabiinides ja see äh, dumping tegelikult äh, kahjustab kogu seda sektorit ja ka äh, maanteeohutust see on ohtlik töötaja jaoks, aga ka kõigi teiste liiklejate jaoks. seega me ei tohi siin parlamendis rohkem toetada selle sektori töötajate ekspluateerimist, mida kaitseb Euroopa Komisjon ja ka mõned siin äh, ruumis meil on tarvis lihtsalt, äh, tarvis ära lõpetada niisugune kaasaegne äh, orjapidamine, on tarvis äh, väärikaid töötingimusi kõigil Euroopa Liidus me ei taha äh, teisejärgulisi töötajaid, mistõttu me jätkame võitlust selle nimel, et töötajate äh, lähetamine äh, rakenduks kõigile, mitte valikuliselt mõnedele töötajatele või sektoritele. me, see kõik on inimeste eludele liiga ohtlik ja e, seega tuleks ära keelata ka iganädalane puhkus e, veoki e, kabiinis. me ei taha rohkem sotsiaalset dumpingut, me ei taha ka tühisõite, mistõttu kabotaažvedusid tuleb paremini reguleerida. Euroopa Liit peab oma lubadusi täitma, kõik soovivad sotsiaalset Euroopat, seega ärgem oodakem, kõik peavad oma tööd tegema, vaadates kaugemale oma riigi huvidest. mida me siin teha soovime? me soovime Euroopas kehtivate reeglite paremat jõustamist. aitäh tähelepanu eest! kuue fraktsiooni nimel saab sõna proua Gonzalez Penas, üks minut. tänan, president. Uh... Äh. Äh, juhtide äh, raskete töötingimuste muutmine ei saa toimuda sotsiaalse dumpingu arvel, kui me soovime reguleerida juhtide liikumist ja kabotaaži teistes liikmeriigis. kui soovitakse, et juhtidel oleksid iganädalased puhkepausid väljaspool kabiini, Äh, äh, siis tuleb sellega tagada tingimused, kuid Hispaania äh, sõidukijuhid saavad vähem palka kui teised. meil on vaja õiglaseid sätteid, et autojuhid saaksid magada voodis, kui nad on kodust eemal ja et nad ei peaks töötama kaks pikka nädalat, olles eemale oma päritoluriigist ja samuti tuleb kasutada arukaid sõidumeerikuid, et Äh, pettused jääks minevikku ja et ei toimiks kõlvatut konkurentsi, kus saadetakse sõidukijuhid välismaale ja makstakse neile vähem. see peaks olema tööjõuõigusega seotud ja see on seotud ka ohutusega. suur tänu, proua Damato FTD nimel. ma võtan selle meil on tarvis äh, olulisi ja kiireid vastuseid ja lahendusi, kuna probleeme on väga palju see peab puudutama kõiki Euroopa juhte. Nad veedavad oma aega parklates, ei saa koju pöörduda ja sõidavad nädalate viisi Euroopa teedel. teiseks on ebaõiglase konkurentsi probleem, ka maksusüsteemi tuleb ühtlustada, et vältida äh, dumpingut. ka palkade äh, tase äh, ja sotsiaaltagatised erinevad riigiti ja meie ähm, parlament peab siiski sellega toime tulema järgmisel nädalal. püüdkem siiski paika panna sotsiaalsed ühtsed reeglid kõigi meie juhtide jaoks, aitäh. ENF fraktsiooni nimel kolleeg Meer <laughs> aitäh, proua president uh,. olgem aga ausad inimeste ees, kes meid väljast vaatavad. aeg on liiga lühike me peame tunnistama, et mobiilsuspakett üks ei saa enam, seda ei jõua ära menetleda. sellest on kahju loomulikult väga paljudele autojuhtidele sest missugune olukord on? ega palju muutunud ei ole sellest ajast, kui aasta tagasi see pakett arutusel oli. ja me, me saavutame praegu tegelikult vastupidise sellele, mida me üritasime. ja see, mida me üritasime, oli loomulikult sõidukijuhtide töötingimuste parandamine. Austria pani ette ühise lähenemisviisi ja sellest ei saanud midagi ning selleks on oma põhjused. sest meil on siin olukorrad väga erinevad ja arvamused väga erinevad Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vahel. ning lisaks on seda ka kaootiliselt juhitud roheliste poolt. sisuliselt eh, mitteametlikult on toime, toimetatud koordinaatorite kohtumisi ilma osasid koordinaatoreid kutsumata. ja margin teid, proua Telli proua Maier, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele proua Tellilt? proua Telli, palun. ma ei aktsepteeri selles parlamendis, kui seatakse küsimuse alla minu pädevus kom-, transpordikomisjonis. Teie fraktsioon soovib Euroopa ühiseid ettevõtmisi kahjustada ja mina oma komisjoni esinaisena teen omalt poolt kõik selleks, et töötajate töötingimusi parandada. ütlen teile seda silmast silma. ma ei tea, keda te arvate, kes te arvate ennast olevat, et äh, hinnata minu tööd äh, transpordikomisjoni esi, esinaisena, aga mina seda teie öeldut ei aktsepteeri. härra Maier, kolmkümmend sekundit vastuseks, proua Telli. Te peate sellega leppima, te teate väga hästi, et olete toimetanud mitteametlikke koordinaatori, koordinaatorite kohtumisi osade fraktsioonide koordinaatoreid kutsumata ja mina küsin, kelleks teie ennast peate sellise, selliseid kohtumisi korraldades, on häbematu ja antidemokraatlik. meil ei ole siin sinise kaardi äh, küsimuste vooru äh, samade kõnelejate vahel, proua Lukašenka poolteist. suur tänu juhataja, ma tahaksin üles kutsuda äh, esimehi ja poliitilisi fraktsioone mitte raisata aega sellele paketile meie ametiaja jooksul meil on rohkem kui tuhat viissada muudatusettepanekut ja seetõttu ei ole võimalik saavutada ka mõtestatud kompromissi. meie oleme val-, ei ole valmis selleks liikuvuspaketiks ja et see oleks selge, usaldusväärne, läbipaistev, kooskõlas ühisturu reeglitega, eh, piirates eh, kõlvatud konkurentsi ja samuti me ei saa tagada selle korraliku jõustamise äh,. Äh, nii, et see ei tabaks kahjulikult Euroopa tarbijaid. ma nõustun proua Telliga, et me peaks keskenduma ainult oma riikide huvidele. Äh, me ei saa sellist poliitikat jätkata. daamid ja härrad, mis Euroopa Parlamendis toimub, on häbiväärne. loomulikult me peame võitlema eeskirjade rikkumiste vastu ja ebaõigete meetodite vastu, aga kui me räägime tühisõitudest, kas me ei peaks võitlema selle vastu? ja samuti äh, autoveesektoris töötajate lähetamine. me leppisime kokku nendest ja siis me peame neid vedusid piirama ja äh, kodukohta tagasipöördumise piiramine viieks päevaks. aga mis äh, saab siis hotellides äh, peatumisest, meil ei ole neid hotelle ja meil ei ole ka äh, spetsiaalseid parkimisalasid. ma olin ise variraportöör ma olin valmis. Äh, president katkestab teda, proua Lukaševska. proua Lukaševska, härra Ratke soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus? palun. nüüd toimib. mul on kaks konkreetset küsimust kolleegile, esiteks kui te räägite siseturu vabadustest nii kirglikult oma kõnes, siis kas te peate silmas eh, siseturu vabadust sotsiaalsest regulatsioonist ja teiseks, kui te räägite sellest, et meil tulevad varsti valimised, siis kui palju, kui kaua võtab aega siis ometi niisuguse õigusakti arutamine, nagu otsuseni jõutakse ning mis mida muud siis siin taotletakse kui töötingimuste parandamist? mina olen rääkinud Saksamaal paljude Rumeenia ja Poola autojuhtidega ja nende töötingimused on küll väga halvad. vastus kolmkümmend sekundit. jah, sellel parlamendi mandaadi ajal tuleks just üritada see regulatsioon lõpet-, see lõpuni viia. mis puudutab kabotaaži, siis muus riigis kui päritoluriigis, siis see, see kujutab endast lähetamist. kui inimesed on ära oma perede juurest, siis see mõjutabki just juhte. miks seda täiendavalt piirata? miks seda, miks transiit peaks olema lähetamine? auto mis sõid-, mis sõidab läbi mitme liikmesriigi. siin üritatakse lihtsalt konkurentsi piirata, aitäh. proua de Monte, üks minut. Eh, aitäh kõigepealt ütleksin, et äh, me peame selle paketi nime muutma, sest äh, liikuvuspaketi äh, asemel peaks võib-olla ütlema liikumatuspakett me võitleme siin äh, täiskogu ja transpordikomisjoni äh, vahel ja me ei jõua ikkagi kokkuleppele. meil on väga palju äh, ähm, kompromissmuudatusettepanekuid kabotaaži, puhkeaja ja muude teemade osas. mina siiski kahtlen natuke piiriüleste kabotaažvedude sätete osas aga me peame edasi liikuma e, ja siiski aruka sõidumeeriku kasutusele võtma, sest nõnda on võimalik normide täitmist kontrollida. ja see kõik tuleks teha veel enne meie mandaadi lõppu, kuna ainult nõnda saame öelda, et me oleme korralikku tööd teinud. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Zlatovski, palun daamid ja härrad, millest me täna räägime? me räägime äh, sõidukijuhtide töötingimustest, nende puhketingimustest, me räägime sõidumeerikutest ja jumal teab, millest veel. kuid me kõik mõistame suurepäraselt, et see tegelikult ei puuduta kõiki neid teemasid, miks äh, veokijuhid protestivad täna Euroopa Parlamendi hoone ees. liikuvuspakett ei muuda olukorda paremaks sõidukijuhtidele, see on lihtsalt seotud ühe liht-, asjaga. Äh, äärepoolsemate Euroopa riikidega, eriti Ida-Euroopast, ka Lõuna-Euroopast, et nad on ära lõigatud ühisest transporditulust. kogu liikuvuspakett tegelikult ei tegele töötingimustega või sõidukijuhtide sõiduajaga, vaid see killustab meie ühisturgu daamid ja härrad, äh, äh, need liikmesriigid, kes lippusid Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli, äh, aktsepteerisid, et on olemas ühine turg, nad arendasid välja oma transpordisektori ja nüüd on nad ära lõigatud sellest. ma mainisin kõiki neid teemasid, millest me täna peaksime rääkima, räägime nendest, kuid sõlmime ka kompromissid. mis kompromiss see saab olema? kui on tuhat kuussada muudatusettepanekut, mida tuleb täiskogul hääletada, kas see on kompromiss? see ei ole mitte mingisugune kompromiss, seetõttu kompromiss eh,, parlament ei peaks hääletama ja tule, tuleks edasi lükata järgmisele ametiajale. härra Zlatovski, teile on sinise kaardi küsimus härra Atondilt. aitäh. head kolleegid, ma tahan esitada küsimuse, sest see arutelu kõlab nii, nagu härrased oleksid just rääkinud eh, praegu, kes, need härrad, kes praegu rääkisid, ei oleks eelnevatel nädalatel kohal olnud. proua Lukaševska oli variraportöör ja me üheskoos rääkisime sellest eh, kompromissist härra Telitška ja proua Küllosega ning leppisime selle kokku, aga mida see tähendab nüüd, te olite ise seal, kõigepealt olite selle poolt, nüüd olete selle vastu, mis siis on nüüd? szanowny panie pośle nie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy. lugupeetud parlamendisaadik me ei kohtu täna esimest korda. vastab tõele et ma olen toetanud kompromisse kuid need kompromissid lükati Euroopa Parlamendi enamuse poolt eelmisel aastal tagasi. täna me ei räägi üldse kompromissidest. täna me räägime vastuoludest, lugupeetud parlamendisaadik vastuoludest, mis ainult põhjustavad turu äh, lõhestumist, killustumist, kuid me räägime ühisest äh, Euroopa Liidu siseturust. härra Telitška, üks minut Äh, rääkides parlamendi presidendi otsustest, siis, siis selle tulemusena järgmisel nädalal on meil veel kord sama hulk muudatusettepanekuid esitatud, seda tähendab see, ma kahetsen, et president ei ole teinud jõupingutust, et vastata äh, Äh, minu äh, kolleegide Ertugi ja Küloni ja terve rea Rahvapartei delegatsiooni liikmete kirjale, kus on välja pakutud uus stsenaarium ja kompromiss. jah, meil on palju muudatusettepanekud, need olid kavatsuslikult esitatud. Need on äh, tahtlikult esitatud selleks, et muuta see menetlus keeruliseks, seda see tähendab ja väga paljud teist on seda täna kinnitanud, sest te olete öelnud, lükkame edasi. ei, meil on kompromissid ja järgmisel nädalal otsus saab olema, kas me hääletame selle ettepaneku üle, nii ebatäiuslik kui see on, et ühisturg toimiks ja te, käsitletakse teatud sotsiaalseid õigusi. või see viib meid ühepoolsete meetmeteni ja killustab meie siseturgu, see on nüüd teie äh, vastutada. nägin, et siin on sinise kaardi küsimuste soovi, aga meil ei ole rohkem aega, nii et järgmisena saab sõna härra Taylor, üks minut suur tänu, juhataja. ma arvan, et on aeg veel kord üle vaadata põhiõiguste harta, kus on öeldud, et, et igal töötajal on õigus töötingimustele, mis austavad tema tervist, ohutust ja väärikust. kuid me oleme teadlikud, et pikavedude puhul, piiriüleste vedude puhul äh, professionaalsete sõidujuhtide jaoks on tingimused on ebatervislikud, äh, ohtlikud ja mitteväärikad. ja juurdepääs paljudele sotsiaalsetele õigustele äh, on takistatud paljude autoveoettevõtjate kaht-, kahtlaste tehingute tõttu paljud sõidukijuhid peavad puhkama kabiinides, neil puudub juurdepääs hügieenivõimalustele, tualettidele ja dušikabiinidel äh, küsimus on õigustes, kui me räägime liiklusohutusest, kui me vaatame statistikat, siis sõidujuhtide väsimus äh, on oluline tegur, mis põhjustab liiklusõnnetuse enamikel juhtudel. seda silmas pidades meie erakond soovib absoluutse miinimumina säilitada kahenädalane äh, äh, võrdlusperioodis ja, ja me ei taha äh, suurendada neid pneumaatilisi sõitusi ja iganädalased puhkeperioodid peaksid toimuma hotellides. ja ma tahaksin lisada, et et on tuhandeid muudatusettepanekuid, mis on omavahel ebakõlas ja see mitte mingil viisil ei aita meil täita meie kohustust, nagu kolleegid on ütelnud tõhusalt. Äh, juhataja katkestab sõnavõtjat. aitäh, kordan veel kord, et sinise kaardi küsimusi ma vastu ei saa võtta, meil on väga äh, suur, äh, väga pikk nimekiri veel ootamas, nüüd saab sõna kolleeg Kari, üks minut. kolleeg idee. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. käesoleval aastal ma kohtusin Filipiinide äh, sõidukijuhtidega, me rääkisime Euroopa Liidust, töölubadest, mida nendele juhtidele antakse, ja rääkisime ka palgast viisteist Taani krooni tunnist. see oli tasu, mida neile pakuti. Nende kolleegid loomulikult said palju paremat palka. Nad said ka päevaraha ja sellist palka, mille, millest suudab ka väärikalt elada. ja need sõidukijuhid küsisid, miks neid nii halvasti tasustatakse, miks nende töötingimused on nii viletsad. me arutasime seda ja seda sellega, et nad sõidavad Euroopa teedele väsinuna, nad on sageli kuusteist tundi äh, autokabiinis ja nad on äärmiselt kurnatud ja väsinud. ja ähm, me peame seda arvesse võtma, me räägime Euroopa ühisturust ja Euroopa Parlament peab selgelt ütlema, kas me oleme valmis langetama otsuse tööaja suhtes või kaitseme meie liikmesriiki ja ma arvan, me peaksime toetama esimest varianti. Du kabotaažireform ja töötajate lähetamise reform ning äh, käesolev pakett näitab meile ühte asja. Euroopa Liit on sama sotsiaalne kui äh, demokraatlikud vabariigid Nõukogude ajal olid demokraatlikud. me näeme uuesti, kuidas Euroopa Liit ei suuda parandada töötajate olukorda ning me näeme, kuidas äh, on omavahel vastuolus liikmesriikide majanduslikud huvid. üritatakse üksteisele ära teha iga hind